Uh, tere päevast, kallid kolleegid, enne kui me hakkame hääletama, mul teada, Anne, nimelt pädevad äh, äh Suurbritannias on teavitanud parlamenti sellest, et härra Daniel Dalton asendab Philip Bradburni alates kaheksandast jaanuarist kahe tuhande viieteistkümnendal aastal ning vastavalt artiklile seitse üks äh, mis puudutab Euroopa Liidu, Euroopa Parlamendi liikmete ametisse valimist, otse eh, valimistel, eh, võtab eh, parlament arvesse Daniel Daltoni ametisse astumise kaheksandast jaanuarist kaks tuhat viisteist sooviksin tervitada uut kolleegi ning öelda, et vastavalt reeglile kolm kaks, eh, kuni tema eh, dokumendid on eh, üle kontrollitud, saab härra Dalton alustada oma tööd parlamendis ning tema saab ühtlasi ka kasutada kõiki õigusid, mis on tema ametiga seotud, olles eelnevalt alla kirjutanud deklaratsioonile, et tal ei ole ametit, mis on vastuolus Euroopa Parlamendi liikme staatusega ja nüüd hakkame hääletama. Our... ja esimene raport on härra Ferreira poolt, raportöör palus kaheks minutiks sõna. suur tänu teile, proua eh,